Reding, ka see arutelu on sellega lõppenud. hääletus toimub homme kell kaksteist. ja me läheme viimase päevakorrapunkti juurde täna õhtul. proua Ester de Langi raport, tõhusam ja kulutasuvam suuline tõlge Euroopa Parlamendis. raportöör, teil on sõna, palun voorzitter eh, ik richt mijn woord tot u in het nederlands. ma räägin teiega hollandi keeles meelega teen seda mitte sellepärast et ma ei oleks võinud saksa või prant- inglise keeles seda kõnet pidada vaid sellepärast et me oleme vahetevahel liiga kaugel oma valijatest ja kui nüüd praegu keegi Hollandis mind kuulaks, siis ma tahaksin, et ta sa-, saaks kuulata mind meie emakeeles. ja see on see, mida me oleme saanud Euroopa Parlamendis ikka teha ja me oleme selle üle uhked meil on kakskümmend kolm ametlikku keelt, aga mina, kes ma olen Limburgist pärit ja armastan friisi keelt, siis võib-olla peaksime toetama ka veel väiksemaid Euroopa keeli. Neid küll kõnelda ei ole võimalik parlamendis. ainult kakskümmend kolm ametlikku keelt on. aga isegi üks koma kaheksa protsenti kõnedest, mida siin peetakse, on eesti keeles aga igalühel on õigus oma emakeeles kuulata, ilma oma emakeeles kõnelda ja aga samuti on, kui meil pole tarvis seda tõlget eh, parasjagu, siis me ei peaks seda ka pakkuma, sest sellega on seotud kulud. ja Euroopa kodanikud saavad täiesti sellest aru, et meil on tõlke vaja selleks, et oma töö saaks ära tehtud. aga sa, kui aga nähakse ette tõlge ja seda ei kasutata, siis sellel ei ole ka mõtet eriti kui vaadata, kui, kui palju see läheb isiku kohta maksma päevas ning viimastel aastatel Brüsseli koosolekutel on, äh, on koos, Brüsseli koosolekud jagatud nüüd äh, mööda nädala peale paremini ära ja me ei pea istuma siin äh, liiga hilja pärast kella ühteteist näiteks, see muudab ka kulud suuremaks. ja sellepärast ma käsitlengi oma raportis erinevaid valdkondi, kus on midagi tarvis ette võtta. kõigepealt Äh, me peame tegema midagi selles suhtes ära, et liiga hilja ära ei öelda tõlget koosolekute jaoks umbes. umbes kakskümmend protsenti on selliseid äraütlemisi ja see võib maksma minna ligi viis miljonit eurot aastas. vaat kõik selle kulu saaks ju kokku hoida. et ei ole tarvis ju kasutada sellise tõlketeenuse eest, mida tegelikult ei kasutata. ja parlamendiliikmed peavad mõistma seda, samuti ka nende assistendid ja ülejäänud personal, et tõlkega kaasnevad ka kulud ja seda teadlikkust on tarvis tõsta ning öö, nõudluspõhine tõlge. meil on tarvis palju selgemat pilti selle kohta, millal ja kus meil tõlget on tarvis, milliseid keeli tegelikult on tarvis. ja seegi aitab meil vähendada kulusid peame hoolikalt seda kulu silmas pidama. ja ka Kontrollikoda kutsume üles äh, analüüsima neid kulusid ja mitte ainult Euroopa Parlamendis, vaid ka komisjonis ja nõukogus ja teistes institutsioonides. viimati tuli selline aruanne välja kahe tuhande viiendal aastal, nüüd oleks aeg jälle selle teemase juurde tagasi pöörduda. Äh, me äh, peame mitmekeelsuse poliitikat muutma, eriti selle kulude osa ja põhilised asjad, mida me siin rõhutame, on see, mis asja? ja me tahame, et selle analüüsiga tuldaks välja aasta lõpuks. suur tänu nende julgustavate sõnade eest, kaks inimest on soovinud sõna saada, kõigepealt proua Svika, palun. suur tänu mina tahaksin tänada raportööri äh, Estete Langet, ma tahaksin parandada ühte viga. ta ütles, et on kakskümmend kolm keelt, ei, nüüd on meil kakskümmend neli ametlikku keelt, horvaatia keel on ju juures. samuti tahaksin ka äh, toetada raportis nõutud, me peaksime vähendama kulusid, me peaksime olema kokkuhoidlikumad. kuid kuna meie oleme just saavutanud õiguse, et ka meie keel oleks kuuldav siin parlamendis, Brüsselis ja Strasbourgis, siis me muidugi tahaksime, et see ka nõnda jätkuks. loomulikult oleks hea, kui äraütlemised tuleksid õige aeg, tõstaks õigeaegselt ja siin on kindlasti meil võimalus kokkuhoidu saavutada. mina olen kindlasti selle poolt ja tõhususe poolt aga samuti ma toetan ka meie keelelist mitmekesisust ja meie, kes me oleme just saanud Euroopa Liidu liikmeks, tahaksime kindlasti, et me saaksime oma keelt kõneldada. suur tänu äh,. härra Ferreira. härra president, äh, proua raportöör see raport on järjekordne samm ründamaks mitmekeelsust Euroopa Parlamendis. nagu ikka, üritatakse tööd tõhusamaks muuta, kuid see tähendab seda, et hakatakse lihtsalt õigustama mingeid kärpimisi. see mõjutab väga selgelt meie tööd, saadikutel ei ole enam õigust töötada oma keeles ja rääkida oma emakeelt see raport äh, nimetab siin neid puudusi, mis on suulise ja kirjaliku tõlke puhul juba ammu olemas. nagu ja seetõttu tegelikult meil väga paljudes, paljudel koosolekutel enam ei ole tõlget seal, kus on seda vaja, seda probleemi aga ignoreeritakse. kuhu te tahate edasi jõuda, see ei ole vastuvõetav, et te muudkui ainult võtate keeli koosolekutelt maha selline käitumine toob endaga kaasa selle, et äh, töökohad kaovad ära, tõlgid ja tõlkijad kaotavad oma töö meil tuleb siiski selle koja õigustega arvestada, meil on õigus rääkida ja kuulata erinevaid keeli. suur tänu, arutelu mitte ainult selles küsimuses ei ole lõppenud täna, äh, vaid ka üleüldiselt hääletus selles viimases küsimuses toimub homme keskpäeval ja järgmine päevakorrapunkt tuleb arutusele homme hommikul kell üheksa, üheksast kaheni nimelt ja kella kolmest kella üheteistkümneni. päevakord on avaldatud ja seda, sellega on võimalik tutvuda Euroopa Parlamendi internetiküljel. sellega oleme oma töö tänaseks lõpetanud, head ööd!